järgmisel Aserbaidžaanis ja seda Euroopa Liidu Aserbaidžaani koostöö äh, nõukogu kaudu. suur tänu, härra volinik, ütleb härra president, seega on arutelu äh, Aserbaidžaani üle ammendunud ja hääletus toimub kohe pärast seda, kui me oleme läbi võtnud järgmise päevakorrapunkti, milleks on Valgevene. ja esimene kõneleja on härra Maštalka, palun, teil on sõna. kallid kolleegid, me ei tohiks unustada, et kui me oma äh, siseriiklikku olukorda hindame, siis seda teevad ka meie partnerid arstina tahaksin teile tunni-, veel kord toonitada, et vägivald jääb vägivallaks ja see on vastuolus meie ühiste väärtustega. Need, kes on vahistatud, neile tuleb tagada korralikud tingimused, äh, tervisekaitse, ükskõik millises maailma nurgas ka poleks. Euronesti assamblee on üks äh, koostöö ja kogemuste vahetamiste võimalusi. Valgevene puhul aga ei ole meil võimalik neid eesmärke täita, hoolimata nendest meetmetest, mis on vastu võetud. praegust deklaratsiooni siiski rikutakse ja meil ei ole olnud võimalust koostööd välja töötada meil on vaja luua ühtne Euroopa ja see on väga tähtis just noorte inimeste jaoks Valgevenes. ja seepärast me peaksime oma seisukoha uuesti üle vaatama ja mõtlema, kas piirangud on tõesti õigeks meetmeks, tagamaks seda, et kodanikuühiskond Valgevenes näeks meid sõbrana Äh, Tšernobõli katastroofist äh, on möödunud kakskümmend viis aastat ja nüüd ma paluksin, et te hakkaksite vaatama Valgevenet teistmoodi, vaataksite seda kui riiki, mis on väga palju kannatanud ja mõtleksite Valgevene elanike peale. Neil on võimatu osaleda näiteks ka Tšernobõli katastroofi mälestustseremoonias, see on täiesti õudne ja nagu härra Tänak ütles, ma tean, et on väga raske inglise keeles kiiresti rääkida, ma armastan inglise keelt, see on Shakespeare'i keel. järgmine kord üritage rääkida äh, mõnes teises keeles kiiresti, võib-olla saame siis teist paremini aru ja ütlen seda kui tšehh. suur tänu, ütleb härra president ja järgmisena härra Paletskis. Thank you uh per pastaruosius penkerius mėnesius po gruodžio 19 viimase viie kuu jooksul pärast üheksateistkümnenda detsembri sündmusi eh, Valgevenes on olukord eh, tra-, drastiliselt halvenenud. inimõigusi rikutakse, meediavabadust piiratakse, Valgevene rikub kõiki rahvusvahelisi konventsioone ja olukord on muutunud väga raskeks Minskist on kuulda süüdistusi Euroopa Liidu vastu. me üritame aidata opositsiooni ja kodanikuühiskonda, opositsioon üritab seda ka teha. võib-olla on see illusioon, kuid ma arvan, et Moskva ja Kiiev võiksid meid ka aidata selleks, et ta poliitvange vabastada. suur tänu ja järgmisena härra Preeda, palun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 Äh, veel mõned kolleegid osalesime sellel Euronesti asutamisel ähm, ja seal ei olnud äh, Valgevene esindajaid äh, ja see oli ka põhjendatud, sest et mm, Valgevenes mm, ei ole vabu valimisi ja inimõiguste olukord Valgevenes on rohkem kui ähm, kritiseerimist vääriv. meid kõiki šokeeris detsembris demonstrantidele avaldatud surve ja kuus seitsmest äh, vastukandidaadist äh, parlamenti, äh, presidendivalimistel on endiselt vangis mm, ka nende toetajad on endiselt vangis ja kaastöötajad, kahte asja on vaja, esiteks on vaja neid äh, repressioone sõltumatult uurida, teiseks on vaja äh, vaja, äh, majanduslikke sanktsioone Valgevene vastu, neid sanktsioone on vaja suurendada. Kristina Ojuland is next. Thank you, president. suur tänu, president me räägime siin praegu olukorrast Valgevenes ja teeme seda sellel aastal juba neljandat korda aga poliitvangid äh, äh, ei ole endiselt äh, vabaks lastud. me oleme tänulikud nõukogule, et taas on sisse viidud viisasanktsioonid ja varade külmutamise põhimõtted Valgevene esindajate suhtes ja see näitab, et meie sügav mure Valgevene rahva suhtes ei ole ainult tühjad sõnad. võib-olla me pole piisavalt asju selgelt välja öeldud kutsume üles Euroopa Liitu Lukašenka režiimi suhtes äh, piiravate meetmete laiendamisele, majandus, äh, majanduslikud sanktsioonid äh, riigi omandis olevate ettevõtete suhtes võiksid olla tõhusaks vahendiks, millest režiim ei saa kõrvale vaadata. Lukašenko režiim sõltub keemiatööstuse, rasketööstuse ja tekstiilitööstuse ekspordist, tegemist on riigiettevõtetega ja kui me turupiirangud peale seame Euroopa Liidu turu osas näitame me oma suhtumist Lukašenko režiimi käitumisse, just nii me suudame muutusi esile kutsuda ja sellist režiimi mõjutamist ja muutust on vaja Valgevene rahva huvides, me ei saa neid huvisid neile keelata härra Kaminski. lugupeetud daamid ja härrad, me räägime siin poliitikast, räägime inimõigustest ja teeme seda Valgevene kontekstis. ma tahaksin rääkida sellest teemat pisut ebatavalisel moel ja tuletada meile meelde kahte nime, mis on seotud selle teemaga. kõigepealt üks minu sõpru, Natalja Libitško kes äh, alles hiljuti lasti vanglast läba, välja, ta veetis äh, üle saja päeva äh, vahi all ja minu meelest õiguslikult põhjendamatult. ja öö, ma tahaksin siinkohal näidata talle üles meie Euroopa Parlamendi liikmete solidaarsust, ta on tõesti selle solidaarsuse ära teeninud ja teine isik, keda tahaksin toetada koos kümnete tuhandete teistega on Andrei Potobut, Potsobut, kes on Gazeta äh, Vrbatška ajakirjanik, kes äh, on samuti äh, vahistatud ja tema üle mõistetakse kohut paljalt sellepärast, et režiim tunneb muret sõnavabaduse pärast, tegemist on aga ühe vabadusega, mis on demokraatia alustaladeks meie peaksime oma, omalt poolt selgelt ütlema jah vabale Valgevenele, jah demokraatiale Valgevenel ja jah äh, vabadele val-, valgevenelastele Euroopas. järgmisena härra Romeva Irueda härra president, äh, jällegi mõistan ma hukka seda hirmuvalitsust äh, meie poliitiliste oponentide osas Valgevenes ja presidendivalimised äh, detsembris äh, kaks tuhat kümme mõistame hukka kõik äh, Masrajati hukkamõistmisega seotud küsimused, need olid poliitiliselt motiveeritud sammud ja kohtuistungid leidsid aset suletud uste taha, kinnipeetavatel puudus võimalus tunnistajaid kutsuda ning äh, korrapäraselt konsulteerida oma õiguslike esindajatega. juristid, juristidele esitati äh, ministeeriumi poolt, Justiitsministeeriumi poolt hoiatusi ja nende tegevus peatati. tegemist ei olnud äh, erapooletu äh, kohtlemisega ja ma mõistan hukka kogunemisvabaduse rikkumised ja kutsun üles meeleavaldajate, seni vahistuses olevate meeleavaldajate vabastamisele ja kõikide nende vastu algatatud süüasjade lõpetamisele. suur tänu, härra Romeva Irueda ja nüüd äh, fraktsioonide nimel kõnelejad, härra Protasevits äh, Euroopa Rahvapartei fraktsiooni nimel. härra president, jah, olukord äh, Valgevenes äh, muutub üha hullemaks äh, ja seda iga päevaga, seda nii poliitiliselt äh, kui ka majanduslikult. poliitilisest seisukohast äh, selles mõttes, et kodanikuvabadused kannatavad ja me peame olema tunnistajateks rabavatele kohtuasjadele presidendivalimiste teiste presidendikandidaatide osas äh, siin on mainitud äh, siin juba ka härra Pošobuti vahistamist, äh, see on üks näide, samuti ka majandusküsimused, deva-, devalveerimine rubla osas ja nii edasi. nii et olukord on kontrolli alt väljumas mitte ainult riigi üle, vaid ka omaenda käitumiste üle presidendi poolt ja seda võis aimata ka härra Barroso avaldustest. me peame oma, asuma tegutsema, meie resolutsiooni artikkel kaheksa on seal selgelt välja öeldud, majandussanktsioonid, see on ainukene keel, mida režiim mõistab, kui me võiksime majandussanktsioonid, sihipärased majandussanktsioonid kehtestada, siis olen ma kindel, et sellised suvalised kohtuasjad kaoksid ja see on ainukene keel, mis aitaks meil edasi jõuda suur tänu ja härra Repo, palun Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel, austatud president. Valgevene ei, äh, seda võib nimetada Euroopa viim-, viimaseks äh, diktatuuriks äh, vangi võib sattuda ainult oma arvamuse avaldamisega või äh, presidendivalimistele kandidatuuri seadmisena. viimased valimised ei olnud äh, demokraatlikud ja ei ole tagatud kogunemise sõnavabadust. opositsiooni ja sõltumatute inimõigusrühmituste tegevuse häirimine on otsekui krooniline probleem selles riigis toimiv demokraatia tähendab seda, et opositsioon ja kodanikuühiskond osalevad aktiivselt poliitilises äh, arutelus, inimõigused on üldised äh, ja sõltumatud kõikidest teistest õigustest, Valgevene peab austama ja tagama inimõigused oma kodanikele, Valgevenet tuleb toetada äh, toimiva demokraatia ja inimõiguste arendamisprotsessis, seda peame tegema Euroopa Liidu idapartnerluse raamistikus, Euroopa Liit peab äh, mõtlema äh, meetmetele, mida saab rakendada, sellepärast et äh, praegusel hetkel ei tohiks Valgevenes kannatajateks rää- ja ei peaks kannatajat peaks jääma kodanikuühiskonda. suur tänu, ütleb härra president ja härra Donskis ja, ja liberaalide demokraatide fraktsioon. suur tänu, härra president. ei ole mingisuguseid märke sellest, et Valgevene režiim ise võiks äh, lähikuudel või aastatel muutuda, nii et ma arvan, et ainult sugev, tugev surve Euroopa Liidu poolt äh, võib äh, mingeid muutusi esile kutsuda. Valgevenes rikutakse põhiõigusi ja kodanikuvabadusi ja me näeme, et Valgevene ametivõimud on viimaste kuude jooksul korduvalt näidanud oma hukkamõistu põhiõiguste suhtes, nagu näiteks kogunemis- ja sõnavabadus. me võime siin rääkida Lukašenko režiimist ja selle käitumistest, kuid pessimistlikult kõne lõpetamine oleks kurb ja ma arvan, et sellegi, kuid arvan sellegipoolest, me tahame tervitada Valgevene rahvast Euroopas, kuid samal ajal avaldada survet režiimile ja kuivõrd tegemist on inimõiguste rikkumistega, siis me peame astuma samme, me ei ja äh, me ei äh, tohiks siin äh, Venemaa ärritamiseks äh, käituda Valgevene toimunut tuleb, Valgevenes toimunut tuleb põhimõtteliselt käsitleda, tuleb avaldada äh, tugevamat survet riigirežiimile. suur tänu ja härra Pareba. suur tänu, president selle aasta algusest pea iga kahe kuu tagant räägime me sellest, mis toimub Valgevenes. räägime uutest inimõiguste rikkumisjuhtudest, me nimetame uusi nimesid, opositsioonijuhtide nimesid, kes on vangi heidetud. see kehtib ka vabaühenduste ja kodanikuühiskonna ühenduste kohta, mis ei saa toimida, nii et me peaksime need rikkumised hukka mõistma, kuid sama tähtis ja võib-olla isegi tähtsam meie jaoks on ka tegutsema asuda, aita, me peame aitama kaasa kodanikuühiskonna ja vaba meedia ülesehitamisele Valgevenes ja mis puudutab majandussanktsioone, siis tundub, et äh, ka need tuleb sisse viia. täna hääletame resolutsiooni ettepaneku üle, millega me anname moraalset toetust Valgevene ühiskonnale. ma usun, et sellele peaksid järgnema ka äh, kin-, konkreetsed meetmed. majandussanktsioonid võivad aidata demokraatiat selles riigis tagada. suur tänu ja järgmisena soovib rääkida Kristiina Morva, nii et palun, tal on sõna. aitäh, härra president, lugupeetud äh, saadikud. inimõiguste olukord äh, on meie tänase arutelu teemaks mul on küsimus, et mida te selle kohta ütleksite, kui Lukašenka valitsuse liige ühe või kahe aasta pärast Euroopa Parlamendis äh, valitakse äh, oleks valitud äh, paar aastat tagasi libe äh, komisjoni liik-, äh, kodanikuvabaduste komisjoni liikmeks. millal me nende aruteludega, mida me neljapäeva pärastlõunal peame, nii kaugele jõuame, et meil oleks võimalus siin käsitleda ka Iisraeli või USA-d. mul on üks minut ja ma tahaksin teile veel mõningaid detaile teada anda. ma tegin, esitasin esimese küsimuse ühe äh, Äh, Lukašenka valitsuse mm, liikme kohta. Ungari, Ungari Lukašenka äh, mm, valitsuse liige, saadik Inga äh, Günts on kodanikuvabaduste komisjoni aseesimees ja esi-, e-, e-, teeb ettekirjutusi teistele riikidele ja Ungari valitsusjuht äh, käitus täpselt samamoodi nagu Lukašenka ja tema valitsus. talle, tema puhul ähm, oli tegemist täpselt samasuguste probleemidega. ma tahaks äh, teid palida, et paluda, et äh, te nüüd käituksite äh, Valgevene valitsusega nii, nagu te tollal käitusite Ungari valitsusega. kõik meeleavaldused Ungaris suruti vägivallaga maha, ma sain ka hüvitise, äh, kuna mina sain väga lähedalt silma äh, pisargaasi tol ajal Ungaris. Ungaris on endiselt inimesi, kes on vanglates ja äh, Nad on seal sellepärast, et nad äh, mängisid äh, tollastes meeleavaldustes roll, suurt rolli. USA-s on endiselt olemas surmanõhtlus, Guantanamos on kasutatud samasuguseid taunitavaid meetodeid, nagu neid kasutab Lukašenka ja te nüüd soovite kehtestada sanktsioone äh, valitsusliikmete vastu. Is... suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Posselt. härra president, ma ei ole äh, kolleeg Maštalkaga tihti ühel nõul, aga täna ma olen. ma tahaksin äh, öelda esiteks, et kõik äh, parteid peavad äh, äh, võitlema selle eest, et äh, demokraatia ja õigusriiklus saabuks Valgevenesse ja teiseks ma võitlen mitmekeelsuse eest, nagu ka tema, olen ma pärit ühest väiksest riigist, mis kuulus Habsburgi monarhiasse, mis oli väga hea, aga läks kat-, puruks, sellepärast et suurim rahvusrühm nõudis, et kõik räägiks saksa keelt tegemist on tõesti mitmepoolsuse lõpuga. meie oleme siin äh, selleks, et kaitsta ka väikeste keelte õigusi. mis puudutab Valgevenet, siis ma tahaks öelda, et kakskümmend aastat tagasi sai, vabanesid Horvaatia ja Sloveenia, ma olin sel ajal seal. augustis siis äh, Balti riigid, Venemaa, Ukraina, mitte keegi ei oleks uskunud, et kakskümmend aastat hiljem on Euroopas äh, veel alles mõni diktatuur, aga kahjuks ei ole Euroopas mitte ühte diktatuuri. Valgevenes Valgevenes on diktatuuriga tegemist, Venemaal toimub diktatuuriline areng, tagasiminek on ka Ukrainas, probleeme on äh, Moldaavia, Moldovas ja Transnistrias, me peame nägema, et kogu meie Äh, idapoolne naabrus on erineval määral ohustatud, nende vabadus on ohustatud, seepärast peame me strateegiliselt mõtlema, peame äh, vabaduse ja õigusriikluse panema mõõdupuudeks, mis kehtivad meie mm, suhetes kogu idapoolse naabruskonnaga ja mitte ainult Valgevenega seoses. aitäh ja nüüd saab sõna härra Migalski. suur tänu, lubage mul kõigepealt alustada isikliku märkusega. üks inimõiguse organisatsioon võttis minuga ühendust ja palus minult abi ja kaitset äh, ühe opositsiooniliikme jaoks, äh, härra Pantarenko jaoks, kes on Valgevenes vanglas ja ma oleks äh, tahtnud teha teile kõigile ettepaneku, keda see küsimus huvitab on väga tähtis isiklikult pakkuda kaitset nendele, kes on vanglates. see on midagi, mida meil on võimalik kõigil teha nende inimeste heaks, keda on vahistatud Valgevenes. me kõik peame nõudma konkreetseid meetmeid, need peaksid olema tegelikult sanktsioonid, karistused, see on ainus asi, mida Lukašenko mõistab. tema mõistab ainult võimukeelt ja äri keelt ja selleks, et äh, inimõigusi kaitsta, peame me rääkima seda keelt, millest Minskis aru saadakse. ja mulle tundub, et seda on siin juba mitu korda ka täiskogu saalis öeldud, kuid praegusel hetkel on täiesti selge, et sõnadele peavad järgnema teod, nii et kutsuksin üles parlamenti ja kõiki teisi Euroopa Liidu institutsioone ja meid kõiki me peame sellest küsimusest rääkima oma koduriikides, oma valitsustega, sest ka liikmesriikide valitsused võiksid üritada härra Lukašenkat äh, veenda demokraatia sisseviimise eeliste üle. suur tänu ja nüüd tuleb vaba mikrofoni voor ja kõigepealt äh, proua Korhola, palun. Kiitos, arvoisa puhemies. suur tänu, härra president, Valgevene president Lukašenka on pärast äh, presidendivalimisi asunud materdama varem juba äh, nõrka opositsiooni. umbes nelikümmend äh, valimismeeleavaldustel osalenud on sattunud kohtu ette ja selle tulemuseks võib olla viieteistaastane vanglakaritsus ja demokraatia põhimõtte vastaselt on võim tugevasti presidendi kätes Lukašenko režiim on näidanud äh, kuueteist aasta jooksul, et äh, tema sammud äh, demokraatia suunas on ainult küüniline mäng, Euroopa Liidu piirangud Valgevene suhtes on piir, seetõttu põhjendatud ja neid tuleks veelgi tugevdada. toetan parlamendi nõuet rahvusvahelisele jäähokiliidule, rah-, maailmameistrivõistluste äh, korraldamine Valgevenes ei oleks aus ja õiglane poliitiliste vangide suhtes, äh, me peame kodanikuühendusi toetama. suur tänu, proua Tansela. aitäh ähm, rahvusvaheline üldsus ja ka Euroopa Liit kutsuvad juba pikka aega Äh, Valgevene võime üles pidama kinni rahvusvahelistest kogu-, kohustustest ja lõpetama äh, opositsiooniliikmete äh, represseerimist. meeleavaldajad vahistatud meeleavaldajaid vabaks laskma, edendama kodanikuühiskonda ja mit-, lõpetama inimõiguste rikkumist ning lubama läbipaistvat kohtumõistmist äh, inimesed peavad mõistma, et ilma äh, õigusriigi ja põhimõtete millest äh, äh, kinni pidamata ei saa nad edasi, kõneleja palutakse rääkida aeglasemalt. Valgevene võimud peavad mõistma, et ilma õigusriigi põhimõtetest kinni pidamata ei ole neil võimalik edasi äh, sidemeid pidada ja Euroopa Liit ei toeta enam äh, mingil määral äh, suhete jätkamist. ma palusin sõna sellepärast, et ma tahtsin pöörduda proua Morvai poole. Kinga Köns ei ole minu partei liige kuid mind šokeeris see, kuidas te kasutate arutelu viimase diktaatori kohta Euroopas härra Lukašenko üle selleks, et äh, nimetada oma kolleegi Ungarist, oma rahvuse kaaslast ähm, Euroopa Lukašenkaks, see on täiesti uskumatu käitumine Euroopa Parlamendis, mille saadikuteks me kõik siin oleme valitud suur tänu ja meil on sinise kaardi küsimus, proua Morvalt, palun, teil on sõna. jah, ma mõtlen, et kas te kuulasite mind, kui ma ütlesin, et ta on Uka, Ungari Lukašenka valitsuse riige nii et palun vastake, kas te kuulsite seda, mida teie üldse teate inimõiguste rikkumisest, mida viiakse, mida viidi kahe tuhande kuuendal aastal läbi Ungaris, need olid sama õudsed ja neid oli nii palju kui neid, mida härra Lukašenka on läbi viinud ja inimõiguste alase juristina mina mõistan hukka mõlema tegevuse teie kolleegid äh, äh, lasti maha teiste inimeste silme all ja see kõik oli sama õudne kui Lukašenka inimõiguste rikkumine. nii et mõlemat äh, tuleb hukka mõista ja me peaksime mõlema vastu võitlema. Pauluna Secunda Results mulle tundub, et te lihtsalt ajate asjad siin segamini, ütleb proua Lukašenko, proua Lunatšek. Ungaris ei ole Lukašenka parteid, ma ei ole ungarlane ja ma ei ole ka sotsiaaldemokraat, aga see on täiesti õudne, kuidas te kritiseerite siin ühte kolleegi, ütlete, et ta on diktaator ja võrdlete teda e, inimesega, kes juhib riiki, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik. härra Schulz on ka soovinud sõna saada aitäh, härra president. Äh, proua Kinga Gens on minu fraktsiooni saadik. Ferenc Jürtšani vastu võib olla, võib olla ka tema poolt, võib äh, Kinga Jentsi kui poliitiku vastu olla või, või tema poolt olla. see on igaühe vaba valik. ning sõltumata sellest, kas ollakse ühe või teise poliitilise suuna või poliitiku pooldaja, see arutelu, mis meil praegu on, puudutab viimast diktatuuri, mis meil Euroopas on ja tegemist on ühe kõige verisema diktaatoriga, kes praegu Euroopa mandril olemas on. minu meelest on täiesti lubamatu, et Äh, vabalt valitud äh, demokraatlikku saadikut minu fraktsioonist äh, võrreldakse verejanulise diktaatoriga ja minu meelest peab parlament olema sellise käitumise vastu, eriti arvestades seda, millist parteist te ise olete. ma öö, konstateerin, et romide vastu on teie öö, Äh, fraktsioon Ungaris väga mm, äh, negatiivselt sõna võtnud ja kui kellelgi ei ole õigust äh, proua Kinga Köntsi kritiseerida, siis olete see teie, proua Morvai. viimane kõneleja on proua härra Tänak proua Marve, teil oli võimalus äh, sinise kaardi küsimus esitada, praegusel hetkel on Valgevene teemaline äh, arutelu, nii kui siin juba öeldi. ma tahaksin rääkida Valgevenest, mitte Ungari sisepoliitikast. kakskümmend aastat tagasi varises äh, Nõukogude Liit kokku, aga Lukašenka Valgevenes ei ole mitte midagi muutunud, poliitilisi repressiooni rakendatakse samamoodi nagu Nõukogude Liidu päevadel ja Lukašenka salapolitsei, mida kutsutakse veel KGB-ks, on tugev jõud. nagu me mäletame, eelmise aasta detsembri valimiste eelsest protsessist terrorist Lukašenko paistab nautivat vägivalla ja äh, meetmete kasutamist äh, demokraatia aktivistide puhul ja me näeme, et Lukašenko on oma kampaaniat tugevdanud, äh, ta kiusab taga ja ahistab neid, kes tema võimu küsimärgi alla seavad, me pea nõuame kõikide poliitiliste vangide vabastamist ja demokraatia toomist tõelise mitmepoolse demokraatia teele. Euronesti assamblee kohtumisel eelmisel nädalal oli puudu Valgevene esindajad ja seda põhja, põhjendatult Euroopa demokraatia puslest on puudu Valgevene nupp, ma ootan ma pikisilmi seda päeva, kui nad liituvad selle meie perega. ja härra Rüübiks, palun. härra Ruubiks. suur tänu, president aitäh äh, mm. ma, mul on väga hea meel, et äh, Euroopa Parlamendi saadikud äh, võitlevad inimõiguste olukorra eest kogu maailmas ja selle eest, et inimõigused kuuluvad meie põhiõiguste hulka. ma ei toeta seda, et tegemist on üldise aruteluga, kus ei ole väga konkreetseid näiteid, kus mm, äh, süüdistatakse kogu mm, äh, süüd-, esitatakse süüdistusi ka asjade eest, mida võib-olla ei ole tehtud. Väidet-, öeldakse, et opositsiooniliikmeid on vahistatud äh, aga esmalt tuleks lasta äh, kohtutel oma töö teha, ära teha ja lasta kohtutel otsustada, et äh, kelle kinnipidamine on olnud õigustatud ja kelle puhul mitte. see, et inimene on opositsioonis, ei tähenda seda, et äh, teha võiks kõike. ma tahaks olla tolerantne, aga samal ka mõistlik suur tänu härra Rubiks ei, teil ei saa praegu sõna, te juba rääkisite, nii et nüüd saab sõna volinik Andor. Uh, suur tänu, härra president, lugupeetud parlamendisaadikud, Euroopa Komisjonile valmistab väga muret olukord Valgevenes ja eriti arengud ähm, pärast üheksateistkümnenda detsembri presidendivalimisi konflikt on muutunud äh, tõsisemaks, äh, toimuvad kohtuprotsessid äh, presidendikandidaatide vastu ja ka vahistatud opositsiooniliidrite vastu. kaks sõltumatut ajalehte Narodne Volje ja Naša Niva arvatavasti ka suletakse ja meedia tagakiusamine jätkab proua Ashton on teinud mitmeid avaldusi olukorra kohta Valgevenes. me oleme selgete sõnadega hukka mõistnud olukorra Valgevenes ja korduvalt oleme üles kutsunud Valgevenet lõpetama poliitilise opositsiooni ja kodanikuühiskonna tagakiusamine, ähm, vabastama poliitvange ja lõpetama poliitilised kohtuprotsessid me oleme ka oma muret avaldanud äh, teadete kohta piinamisest äh, ja muude juhtumite kohta. me, ma meenutaksin teile, et nõukogu võttis jaanuaris vastu sanktsioonid äh, varade külmutamise kohta nüüd on selles nimekirjas sada seitsekümmend viis nime, millest nelikümmend on äh, ka kahe tuhande kuuenda aasta, pärast kahe tuhande kuuenda aasta valimisi sanktsioonide nimekirjas olnud. mõeldes nüüd tulevasi meetmeid, no eh, oleme mõelnud ka majanduslike meetmete peale. oma avaldustes oleme me selgelt välja öelnud, et me tunneme ka tulevikus eh, huvi eh, Valgevenes toimuva ja Valgevene kodanike vastu, me mõtleme viisa lihtsustamise peale, mõtleme direktiivi vastuvõtmise kohta samamoodi. kahekümne kaheksandal veebruaril võeti juba vastu esimene otsus ja me julgustame üles kasutama praeguse viisasüsteemiga kaasnevat paindlikkust ja äh, me oleme mõelnud ka sellele, et teatud isikutele viisat ei anta. komisjon kavatseb äh, Valgevene kodanikuühiskonda ka edaspidi aidata. me vaatame kriitiliselt poliitilist elu Valgevenes. kolmekümne esimese jaanuari Välisasjade Nõukogu järeldustes tuleb see väga selgelt välja. samal ajal on aga täiesti selge, et kahepoolsete suhete süvendamine sõltub Valgevene tahtest pidada kinni demokraatia õigu- ja õigusriigi põhimõtetest ning inimõigustest. lugupeetud parlamendisaadikud, kokkuvõttes lubage mul öelda, et olukord Valgevenes on, jääb üheks meie prioriteediks ja mul on väga hea meel näha, et parlamendi enamus soovib pidada tõsist arutelu Valgevene olukorra üle me vaatame täpselt, mis Valgevenes toimub ja oleme valmis alati vastavalt arengutele ka reageerima. suur tänu, volinik, ütleb härra president. kallid kolleegid, arutelu Valgevene üle on nüüd lõppenud ja me võime asuda hääletama. kõigepealt hääletame kuue resolutsiooni ettepaneku üle, mis puudutavad Sri Lankat, ÜRO aruande järelmeetmed ja kui ma nüüd õigesti olen aru saanud, on suuline muudatus